Euroopa konservatiivid ja reformistid on ka esitanud oma re resolutsiooni ettepaneku. Nad esitavad, esitlevad seal oma vähemuse arvamust, kõik see kantakse üle ka meie protokolli